Doamnă președintă! Good afternoon, colleagues. The sitting is... tere pärastlõunat, kolleegid. Äh, alustame taas istungiga. esimest korda tahan öelda teile, kõigepealt tahan öelda, et eelmise, eilse istungi protokoll on